kolleegid, suur aitäh kõigile kolleegidele äh, kõigist viiest komisjonist, kes siin täna küsimusi esitasid ja suur aitäh ka äh, asepresidendi kandidaadile ning nüüd on teil aeg lõppsõnaks. niisiis, palun, härra Kadanen. Dear colleagues, thank you very much head kolleegid, suur tänu selle arvamuste vahetuse eest, see on esimene kord, kus mul on olnud võimalik äh, rääkida teile ideedest, kuidas äh, majanduskasv, äh, investeeringute konkurentsivõime, tööhõive pakett välja hakkab nägema. kui mind ametisse kinnitatakse, siis soovin ma jätkata prioriteetide arutelu kõigi teiega või kõigi teie komisjonidega eh, selleks, et paika panna need prioriteedid eh, investeeringutega seoses ja sellega seoses, kuidas te näete, et praegust eelarvet võiks paremini kasutada ning milliseid finantsvahendeid te kõige enam tahaksite kasutada? kui mind ametisse kinnitatakse, eh, vajan teie abi selleks, et seadusandlikke algatusi ellu viia, eriti mis puudutab äh, ühisturgu. mitmed äh, küsimustele on liikmesriigid juba aastaid vastu olnud, aga minu arvates on aeg nüüd küps äh, ambitsioonikamatele plaanidele ühtse turu loomiseks. me peame looma võimalused oma VKE-dele selleks, et nad oma tooteid ja teenuseid saaks pakkuda nagu ma paar minutit tagasi ütlesin, siis tahaksin oma jõupingutustes kin-, keskenduda tõelistele investeeringutele, tõelisele äh, koostööle. ma ei ole enam poliitik, ma küll olin, aga poliitilises elus mõistan ma, et tänu äh, erinevatele väärtustele, vaatenurkadele tekivad konfliktid aga oma minevikust olen ma õppinud seda, et inimestele ei meeldi see, kui poliitikud kaklevad vähemalt sellise tagasiside sain ma äh, rahandus- ja peaministrina, kui mulle öeldi, et miks te ei tegele teemadega, mille äh, osas on võimalik kokkulepe saavutada. ja proua, teie tõstatasite küsimuse, et äh, usaldus ei ole jõudnud tavainimesteni ja ma olen teiega nõus kuidas oleks, kui me hakkaksime looma sellist õhustikku, kus me leiaksime rohkem ühist, äh, vastupidiselt sellele, mille osas me oleme eriarvamusel. ja me võiksime kasutada seda võimalust ja seda lähenemist selleks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet. ja sooviksin siinkohal veel kord teid kõiki tänada selle viljaka mõttevahetuse eest ja soovin teile meeldivat nädala jätku ja asepresidendi kandidaat tänab ka kõiki tõlke, ta on väga kiire kõneleja, aitäh, et aitasite meid kommunikeerida ja tänan ka koosoleku juhatajaid ja sekretariaati selle võimaluse eest, aitäh! suur tänu, lugupeetud asepresidendi kandidaat, kui tohib siis paluksin, et äh, kaasjuhataja härra Gualteri võtaks sõna lõppsõnadeks. jah, aitäh, sooviksin tänada lugupeetud asepresidendi kandidaati härra Kataineni selle huvitava kuulamise eest. sooviksin tänada kõiki äh, komisjonide liikmeid, kes siin osalesid, kes andsid panuse sellesse arutelusse ja me kõik peame nüüd ruttama härra Hilli täiendavale kuulamisele ja seega ma annan nüüd sõna äh, proua Ulfskogile. aitäh, ka mina sooviksin teid kõiki tänada küsimuste eest ja soovin tänada ka härra Kataineni. Äh, viimased tunnid on olnud väga pinevad, aga kuulamised äh, peavadki sellised olema ja selle kaudu on võimalik saavutada parim tulemus aitäh selle kuulamise eest. see ei ole kahjuks viimane kuulamine. aitäh kaaskoosoleku juhatajatele ja aitäh kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele. tegemist on väga äh, olulise teabega, mis nüüd tuleb. kak-, neliteist kolmkümmend toimub härra Franz Timmersmanni kuulamine, kes on esimene asepresidendi kandidaat ja see on avatud äh, esimeste konverentsi raames ja me kõik läheme sinna. ITRE koordinaatorid üks kolmkümmend äh, toimub ITRE EKON tööhõive koosolek ja ITRE ja ENVI koosolek kell seitse. aitäh kõigile, kes meid äh, veebis kuulasid, aitäh, et viibisite meiega, suur tänu!